ma loodan, et kõik on oma kohtadele istunud. kallid kolleegid, rahvusparlamentide saadikud ja Euroopa Parlamendi saadikud, ma soovin äh, teid tervitada siin selles parlamentide vahelises komisjonis, kes tegeleb eelarveküsimustega ja ma tahaksin tervitada meie hulgas ka täna proua Kristalina Georgievat, kes on Euroopa Komisjoni asepresidenti ja kes tegeleb eelarve E, eelarve e, küsimustega, personali küsimustega. E, mitte väga palju aega tagasi osalesin ma nendel sellistel kohtumistel Brüsselis meie parlamendi saadikuna ja siis olin ma Prantsuse senat-, lahti rahanduskomisjonis. ja mul on väga hea meel olla taas teie hulgas eh, siin ja täna kui Euroopa Parlamendi liige ja eelarvekomisjoni esimees. ja nüüd ma olen muutnud, liikunud ühest kohast teise, aga minu ülesanded on ikka samad. me peame jälgima seda, et avalik haldus oleks tõhus ja julge, selleks et uuesti kindlasti saada meie kooskodanike usaldus ja ma olen veendunud selles, et globaliseeruvas maailmas, maailmas, mis on pidevas muutumises, ei suuda meie riigid üksi hakkama saada ilma Euroopata ja Euroopat ei ole võimalik üles ehitada ilma kõigi liikmesriikide energiata ja, ja ilma nende tegevust koordineerimata ja meie ülesanne on see, et me peame tegema koostööd, äh, kuulama üksteist ja seda siis Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide vahel ja vastavalt äh, eelarvekomisjoni koordinaatorite soovile tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, äh, mis puudutab Euroopa rahade jagamise halba toimimist. on selge ajavahe selle vahel, millal võetakse vastu otsus nende rahade eh, eraldamise osas ja nende rahade maksmise vahel. aga väga mitmeid aastaid juba on arved eh, kuhjunud komisjoni lauale ja neid ei saa maksta, kas sellepärast, et neid ei ole, ei ole vahendeid selleks ja pidevalt see lumepall järjest suureneb. kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kolmteist oli see summa kakskümmend kolm miljardit eurot ja see pidevalt suureneb. viis miljardit oli ta kahe tuhande kümnenda lõpuks, üksteist miljardit kahe tuhande üheteistkümnenda lõpuks, kuusteist miljardit kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus ja praegu, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus on see summa kakskümmend viis miljardit, eh, nende arvete summa nii et tekib selline täiesti uskumatu võlg, defitsiit iga aasta suureneb ja niimoodi muutub ta strukturaalseks ja kindlasti juristid selgitavad teile, et äh, need arved lepingute tähenduses ei ole võlad, aga ettevõtjate jaoks, kes ootavad seda raha ja Euroopa programmide jaoks on see võlg, Euroopa võlg. ja kallid kolleegid, niimoodi jätame me Euroopas tõesti väga halva mulje eelarvelisest seisukohast ja ja see muu, mõjutab ka meie usaldusväärsust, et me oleme halvad maksjad ja kõik argumendid on head selleks, et tähtaegu edasi lükata ja siis administratsioon lihtsalt üritab midagi ära teha, aga muutunud ta väga tehnokraatlikuks me oleme kuulanud kohalikke omavalitsusi, nende arvamusi, me peame äh, Eh, selgust tooma sellesse olukorda ja andma tõesti vastutustundelise vastut-, vastuse selle olukorrale. ja vaatame, kuidas me oleme üldse nii kaugele jõudnud ja kuidas see on meie kontrolli alt väljunud ja kuidas me äh, koos saaksime seda olukorda muuta. ma arvan, et süüdi on selles väga paljudki, et osa vastutust lasub äh, liikmesriikide valitsustel ja nende rahandusministritel, kes esindavad neid riike nõukogus. ja ega mina ei saa ka öelda, et ma oleksin nüüd äh, läbi rääkinud siin kahekümne kaheksa äh, rahandusministriga, ainult Itaalia rahandusminister on kohtunud meie äh, saadikutega, et saadikud on tihti need või diplomaadid või teenistuse juhid, kes kohal on, aga kes ei saa mingeid seisukohti kujundada, otsuseid vastu võtta. ja loogika, millest juhindatakse, on äh, lühiajaline loogika ja väga tähtis on liikmesriikidel oma arvepidamise korras, korras hoidmine. ma mäletan väga hästi Angela Merkeli avaldusi ja president Hollandi, Hollandi avaldusi, kui nad rääkisid kuuest miljardist e-, eurost kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel, kolmest miljardist, mis noorte tööhõivele peaksid olema suunatud aga novembris kaks tuhat neliteist ja detsembris nad keeldusid järgimast neid kohustusi, mis nad endale olid võtnud. et me peame järgima neid äh, kohustusi, mis me oleme, mis me oleme endale võtnud ja kallid kolleegid, palun pöörduge oma ministrite poole ja juhtige nende tähelepanu sellele, et nad ei täida neid kohustusi, mis nad on endale võtnud ja mis on muutnud äh, majandustegevuses osalejate elu võimatuks, kas kohalike omavalitsuste, äh, valitsusväliste organisatsioonide, humanitaarorganisatsioonide, ettevõtjate ja see kindlasti mõjutab ju ka majanduskasvu ja tööhõivet ja nendes tingimustes on komisjon öö, äh, sunnitud lihtsalt äh, äh, riskantselt et, äh, prognoosidega välja tulema, et väga raske on sellises olukorras kindlakäeliselt oma laeva juhtida. komisjon võtab ühe eelarverea selleks, et tugevdada, tõhustada, toetada mingit teist eelarverida, improviseeritakse ja, ja järjest juurde tuleb administratiivseid formaalsusi ja see bürokraatlik Euroopa täiesti legitiimne on teda kritiseerida, aga loodame, et see muutub ja proua volinik Georgieva, kes astus ametisse ka eelmisel aastal, võttis endale kohut-, kohustuse, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarveaasta äh, jooksul tõesti tuua selgust eelarve olukorda ja regulaarselt kohtuda ka parlamendi eelarvekomisjoniga, teavitamaks meid olukorrast ja Nõukogu ja Euroopa Parlament, kes on siis eelarve valdkonnas äh, võimukandjad, peavad tegema kõik võimalikku selleks, et äh, arved makstaks õigel aastal. ja mina paluksin komisjoni, kui ta analüüsib olukorda, olukorda kõigis liikmesriikides, analüüsib nende finantsolukorda, et siis defitsiidile ja võlale ta vaataks ka seda, et milline on liikmesriikide osa selles üldises võlas, nendes arvetes, mis on kuhjunud Brüsselisse, sellepärast et tegelikult need arved ju puudutavad liikmesriike ja nende, nende võlga. et tõesti, me teatud puue, ajalooliselt parlament on andnud oma heakskiidu ka maksudele, aga meie parlament ei tegele sellega. parlament saab kasutada ainult ühte relva, mis meie käsutuses on. see on see, mis puudutab kulukohustusi ja neid arveid, mida on vaja maksta. taaskord, olukorda on võimalik muuta. Maarjo Monti juhtumisel on ellu kutsutud kõrgetasemeline töörühm ja ka Euroopa Parlament eh, tegeleb sellega ja see kindlasti äh, ja kindlasti on väga tähtis, et võetaks täiendav koormus ka liikmesriikide parlamentidelt ja nende eelarvetelt. et kui te lubate, siis ma tahaksin öelda seda, et me peame olema ambitsioonikad ja loovad, aga ei tohi lisada liikmesriikide äh, maksudele veel mingeid täiendavaid makse Euroopa Liidu poolt. ma paluksin teie abi selleks, et tõesti analüüsida reaalset olukorda kõigis liikmesriikides ja ma kutsun teid üles meiega koos tegema jõupingutusi selleks, et tõesti meie avalikke kulusid hallata ja tõesti tagada see, et Euroopa Liidu rahadel ja nende eraldamisel oleks konkreetne lisandväärtus, et nad aitaksid kaasa majanduskasvule, tõstaksid konkurentsivõimeid ja aitaksid luua jätkusuutlikke töökohti. me elame ühtses ruumis, väga paljudel meil on ühine raha, me harmoneerime oma eelarvelist kultuuri, see on tõsine ja väga ulatuslik Euroopa projekt, mis mõjutab otseselt ka majanduskasvu ja töökohti tööhõimet. Euroopa Liidu eelarve, see on tegelikult kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvealane reaalsus ja me oleme jõudnud ühe tsükli lõppu, kuulakem siis seda sõnumit, mille kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mais meile meie kaaskodanikud saatsid. Euroopat kritiseeritakse kritiseeritakse palju ja nüüd on tõesti kätte saabunud, saabunud aeg taastada usaldus Euroopa vastu. kallid kolleegid, me peame ümber vaatama oma meeto-, meetodid, mõtestama nemad, muutma oma praktikat mõistetavaks ja nähtavaks ja selleks, et koos töötada Euroopa Liidu huvides ja peame tegema seda käsikäes Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament. enne kui ma annan sõna proua Georgievale, tahaksin ma Äh, äh, mainida järgmist. tõlge on äh, olemas meie, kogu meie arutelu jooksul, ei ole tõlget küll malta keeles alates kaheteist viieteistkümnest. ja kallid kolleegid, ma tahaksin paluda, et te oma sõnavõtus piirduksite maksimum kahe minutiga selleks, et võimalikult suur arv saadikuid sõna saaksid. Teil on olemas speaking cards'id teie laual ja selleks, et kui te soovite sõna, siis täitke see kaart, äh, edastage ta saali teenindajatele ja see puudutab nii rahvusparlamentide saadikuid kui Euroopa Parlamendi saadikuid ja nii nagu varasemalt teeme niimoodi, et kõigepealt kaks rahvusparlamentide esindajat ja siis üks Euroopa Parlamendi saadik. ja nüüd ongi sõna proua asepresidendil, kes vastutab eelarveküsimuste eest. palun, proua. Merci beaucoup, monsieur le president uh,. Ah, members of parliament, ladies and gentlemen. lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad olen väga tänulik eelarvekomisjoni esimehele, et ta niivõrd jõuliselt oma pöördumises selle teema raamistas nii oma kõnes kui ka selles taustmaterjalis, mis on ette valmistatud. Euroopa jaoks on praegu raske aeg. vaatamata kõikidele jõupingutustele on ähm, nii meie riikide meie, kui meie perede kohal jätkuvalt see kriisivari ja puutumata ei ole sellest jäänud ka eelarve. sooviksin keskenduda praegu maksetele ja nendele küsimustele, millest rääkis esimees eelarved peavad keskenduma tulemustele ja eelarvevahendeid on piiratumalt. tulemas on äh, nii-öelda vahe hindamine ja laekumas ka järgmine eelarveperiood, niisiis räägin kõikidest nendest asjadest. kõigepealt äh, maksed. esimene asi, mis ei kuulu läbirääkimisele, on see, et me peame oma arved ära maksma. paraku me leidsime, et üllatusena tuli meile see, et ühtäkki see rahajõgede aeg on lõppenud aastaid, aastaid oli teistsugune olukord ja tulemuseks jäi selline petlik kujutelm, et tegelikult äh, neid ressursse on nagu piiramatult. liikmesriigid ja komisjon kogu aeg püüdsid äh, neile eraldatud summasid ära kasutada meeleheitlikult ja kogu aeg jäi aasta lõpul jälle midagi kasutamata ja tulemusena sündis selline kulutamiskultuur või selline stiil, mis täie jõuga öö, ähm, jooksis siis kinni kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, kui nõudlus vahendite järele suurenes ja pakkumine vahendite järele kuivas kokku. ehk liikmesriikides oli vahendeid ähm, vaja rohkem. meie aga olime astunud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal uude eelarveraamestikku, mil on olemasolevat raha vähem kui eelmisel e perioodil. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist avastasime me siis ennast olukorras, kus ähm, maksmata arvete virn järjest kasvas ja tekkis küsimus, kuidas kõik need maksmata arved ära maksta niimoodi, et need ei õõnestaks uue perioodil toimuvat. siinkohal sooviksin kriipsutada alla seda väga tähtsat rolli, mida mängis Euroopa Parlament. Te nõu-, Euroopa Parlament nõudis paindlikkust uues, uue eelarveraamistiku üle läbi rääkides suuremat paindlikkust kui varem ja see oli tegelikult täiesti õigustatud, sest kui eelarvevahendeid on piiratumalt, peame me ka olema paindlikumalt võimelised neid olemasolevaid mm, vahendeid kasutama ja see tegelikult osutus meie päästjaks. tänu sellele kahe tuhande neljateistkümnendal aastal õnnestuski meil siis äh, loobuda asjade edasilükkamisest järgmisesse perioodi. neli miljardit on see äh, numbriliselt, sooviksin siinkohal tänada parlamenti ja nõukogu ka muidugi, kuigi meil ei õnnestunud seda tendentsi täielikult tagasi pöörata, õnnestus meil nende maksmata arvete virna siiski vähendada, kakskümmend viis miljonit oli äh, aasta lõpus maksmata arveid, aga selle kõrval oli samas ka väga selge kohustus, kus oli selge, kuidas nende maksmine toimub niimoodi, et see seis peaks minema lihtsamaks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. räägin täpsemalt, mida see maksmise plaan endast kujutab. andmete kvaliteet ja järjepidevus on parem ja tänu sellele on meil võimalik edasi prognoo- või ette prognoosida asju niimoodi, et on ressursse võimalik optimaalselt ära kasutada. sellisel juhul, kui raha on lõputult, siis tegelikult ei ole vähimatki vahet, et kuidas pro-, projekte struktureeriti, millises järjekorras al-, arveid maksate ja nii edasi. kui aga raha on piiratult, siis on otsustava tähtsusega just nimelt see täidesaatev või, või, või see elluviimise pool. Euroopa Parlamendi liikmed teavad väga hästi, et nõukogus on selline lemmik anekdoot, et nõukogu ütleb komisjonile, et ähm, äh, me ei os-, me ei usu teie prognoosi, teate, vaadake kodus need asjad uuesti üle ja tulge uute numbritega tegelikult see niimoodi, tegelikult seda uut numbristikku ei ole kuskilt võimalik teha või leida. kaks tuhat neliteist oleme me võtnud kasutusele mitmeid meetmeid erinevates valdkondades, mille tulemusel on võimalik paremini Euroopa eelarve täitmist ähm, tagada. Need on erinevates valdkondades, need meemed, meetmed. varem olin ma humanitaarabi eest vastutav volinik ja meie olime nii-öelda esimesed, kes selle uue situatsiooni all kannatasid. ehk eh, nüüd me oleme muutnud need nii-öelda uued meetmed eh, oma uueks tööstiiliks. ja teiseks, rahastamine aastal kaks tuhat kuusteist, me soovime äh, et väga selge oleks, mida on võimalik võtta ette kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega selleks, et normaliseerida maksetega toimuvat. soovime samuti ka teha eh, järele, järeldused oma öö, ehm, vahe, eelarve seisu vahehindamiselt. loomulikult siin on väga tähtis mitte ainult komisjoni panus, aga ka nõukogu ja parlamendi osa, see on seotud Euroopa Liidu usaldusväärsusega. ega me ei näe, ega me ei jäta endast väga head muljet, kui väikeettevõtted või teadusasutused või humanitaarorganisatsioonid peavad küüsi närima ja mõtlema, et ei tea, kas Euroopa Liit ikka maksab arved kinni või ei maksa meil on olnud kümnendite pikkune usaldusväärsus ja me ei tohiks mitte mingisuguse valemiga lasta seda õõnestada. oma maksedistsipliinil. meie usaldus part-, partnerite silmes peab säilima. ma olen kindel, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus me näeme maksete küsimuses täiesti selget paranemist ja ma arvan, et ähm, me suudame üle minna nii-öelda külluse ajastust sellesse püksirihma koomal hoidmise ajastusse ja tegelikult sellel on ka positiivne pool, sellepärast et kui ressursse on piiratud, siis keskendud ka rohkem tulemustele, sellele, mida e selle e iga euroga saab, mida Euroopa Liidult ähm, antakse. ja mina selle valdkonna juhina olen väga huvitatud sellest, et tek-, sünniks ühisnägemus nõukogu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vahel. tähtis on keskenduda tulemustele, tähtis on keskenduda ähm, kasvule, tähendab nendele kõige suurema potentsiaaliga vahenditele, mis annavad meile ähm, tööhõive kasvu, kasvu mujal ja nii edasi. me teame ju väga hästi, et tööturu olukord äh, mõnedes liikmesriikides on väga vilets kahes kolmandikus liikmesriikides on esimest korda pärast teist maailmasõda vaesu, vaeste pro-, protsent suurenenud ja me peame tegele-, tegelema kriisi tagajärgedega selle pärast. ega meile see mälguna selgest taevast ka ei tulnud me oleme näinud, kuidas meie eelarve on loonud äh, kasvu, töökohti ja võimalusi. on olemas vägagi usaldusväärne uuring, mis demonstreerib, et Lätis Euroopa ühtekuuluvusfondi ähm, rahad on loonud kaks koma üks protsenti SKT kasvu, Leedus üks koma kaheksa ja Poolas üks koma seitse protsenti SKT mm, kasvu. kõik asjad on omavahel seotud nüüd on Junckeri plaan. see teeb väga tähtsat tööd, nimelt Euroopa eelarve abil äratatakse üles meie finantssüsteemis praegu nii-öelda talveunes olevad vahendid. ja see seitsekümmend, seitsekümmend viis miljardit, sellega on loodetavasti võimalik äh, toetada VKE-sid. kaks koma üks miljonit töökohta peaks Junckeri plaan hinnanguliselt Euroopas looma. selline on see, see asjade seis iga päeva, iga päev, millega me, millele me peame mõtlema, mida me selle rahaga saame teha. ja tähtis on ka olla võimelised väga vastutustundlikult seda raha kulutama ja selle kulutamise kohta ka aru andma. me loome institutsioonide vahelise töörühma, kus on jutt, kus räägitakse töö tulemustest, seal on ka kontrollikoja esindajad, parlament muidugi ja nõukogu, komisjon ja liikmesriigid ja seal arutatakse tulemusi ja vastutust lõpetuseks paar sõna sellest vahe hindamisest ja järgmisest eelarveraamistikust. vahe hindamine. külluse ajastul ähm, ei olnud see vahe hindamine midagi erilist, midagi eriliselt tähtsat. nüüd on ta muutunud tähtsaks ja sellepärast on põhjust ka parlamendil seda väga tõsiselt võtta ja meie võtame ka seda väga tõsiselt selle vahe siin hindamisel me näeme, kuidas prioriteedid on muutunud. külluse ajastul negatiivset prioriteeti ei olnud. oli vaja midagi teha, no küll me need rahad leiame. nüüd aga on väga ähm, kainema mõistuse, väga palju kainema mõistusega vaja need äh, tähtsus, asjad tähtsusjärjekorda seada ja tegelikult olgem ausad, need äh, asjad muutuvad väga ruttu, et miski ei oota passiivselt meie järgmist eelarveraamistikku. vaja on mõelda nendele filosoofilistele küsimustele ja minna edasi nendealase äh, aruteluga. Monti rühm on nende küsimustega tegelenud, kust Euroopa Liit oma äh, Euroopa Liidu eelarve oma rahad saab, milline see süsteem on, mis selle süsteemi puudujäägid on, kuidas nendest lahti jääda, lahti saada, ma olen ise ka selle Monti rühma liige. ja, ja olgem ausad, tuleb eh, endale tunnistada, et see on väga raske töö. sest äh, olgem ausad, kõik otsused, mida selles äh, valdkonnas tuleb ette äh, vastu võtta, need peavad olema võetud vastu ühehäälselt. ja nüüd veel järgmisest mitmeaastasest eelarvekavast. minu arvates on tegu meie jaoks väga tähtsa võimalusega, mille läbi on võimalik demonstreerida Euroopa eelarve lisaväärtust, näidata parameetrite kaudu, mida on võimalik äh, saavutada, energialiit, digitaalne tu-, ühtne turg, need on väga suured märksõnad. kui pikk see äh, periood peaks olema? kas see praegune seitse aastat on kõige sobilikum ka edaspidi nendeks mitmeaastasteks eelarveraamistikeks? aga rohkem kui midagi muud peaks selle eelarveraamistiku abil saavutama sellise suurema ühtekuuluvuse selles mõttes, et mida see Euroopa Liit tegelikult endast kujutab. Euroopa Liit ise ei ole vahend, ei ole eesmärk, Euroopa Liit on vahend eesmärgi saavutamiseks ja siin on tähtis roll muidugi liikmesriikide parlamentidel ja nende suuremal kaasatusel komisjonile tähendab see töö, tööd ja tööd. meil on kohustus teenida seda ühist eesmärki ja nii me ka teeme. Merci, madame. suur tänu, proua. Eh, parlamentides on selline institutsioon eh, või parlamendis on selline institutsioon, mis peab ühendust rahvusparlamentidega, see on Euroopa Asjade Komisjon. ja nüüd ma annaksin sõna mm, härra Andrei Kalasevskile, kes on äh, Poola parlamendi Euroopa Asjade Komisjoni aseesimees. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra esimees. kõnelen äh, poola keeles ma arvan, et nii on kõikidel lihtsam ja ka mul mugavam. enne kui ma hakkan rääkima siin kriisist, tahaksin rääkida täpsemalt äh, usaldusväärsuse kriisist. kodanikud usaldavad Euroopa Liitu suhteliselt vähe ja see on probleem. kodanikud äh, pigem kuulavad äh, populiste ja see mõju ei ole nähtav mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka mõnede liikmesriikide parlamentides usaldusväärsus äh, tavaliselt eeldab seda, et võetud kohustustest äh, peetakse kinni ja kui seda ei tehta, siis äh, usaldus kaob. kõik räägivad siin eelarvest ja täiesti õigusega. eelarve on ju üks nendest küsimustest, mis on otseselt äh, seotud usaldusväärsusega. meil on loomulikult hea meel selle üle, et detsembri lõpus kiideti eelarve heaks. töö riiklikes parlamentides ja valitsustes äh, oleks olnud keeruline. nii et äh, on väga hea, et komisjon ja nõukogu jõudsid õigel ajal kokkuleppele. nagu eelkõnelejad on ka juba öelnud, siis äh, maksete kriis ei ole midagi uut alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on äh, olukord eskaleerunud ja see puudutab äh, otseselt ka ühtekuuluvuspoliitikat, mille eesmärgiks on ometi erinevuste tasandamine, kodanike heaolu tõstmine, ühtekuuluvuspoliitika on üks tõhusamaid poliitikaid Euroopa Liidus olnud. selle tulemused on äh, nähtavad, käegakatsutavad. näiteks ka Poolas on toimunud väga palju muutusi tänu ühtekuuluvuspoliitikale. loomulikult äh, mõjutab see maksetega viivitamine otseselt Poolas äh, ka hangete teostamist. Poola valitsus on üritanud leevendada siin äh, pingeid, äh, mis äh, sellest tulenevad äh, eelarves kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist, on eraldatud selleks miljardeid eurosid ja nüüd, mis puudutab finantsplaane kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis siin on sama lähenemine, aga tuleb arvestada ka sellele, et maksete summa on kaks korda väiksem. ei ole piisavalt raha, et äh, teatud hanked viia lõpuni riiklike vahenditega. maksete probleem põhjustab raskusi ka liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoni vahelistes suhetes Euroopa Komisjon ei kanna raha üle, olgugi et äh, raha lõpp lõppkasutajad äh, täidavad selleks kõik vajalikud eeltingimused. loomulikult äh, sõltub ähm, palju siin ka sellest, kuivõrd liikmesriigid maksavad oma liikmemaksu Euroopa Liidule. paranduseelarve, mis vastu võeti kaks tuhat neliteist, toetas Euroopa Komisjoni ettepanekuid, eriti just ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas eelarve arutelude käigus käsitleti probleeme, eriti just neid, mis puudutavad äh, netomaksjate ülekandeid Euroopa Liidu eelarvesse. kõige suuremad äh, käärid on siin äh, Ühendkuningriigi puhul, mis äh, puudutavad äh, eelarvest saadavaid makseid ja eelarvesse ülekantavaid summasid. ja nüüd teatud programmiperiood on lõppemas makseid äh, tuleks teostada, äh, on algamas uus programmiperiood äh, alates kaks tuhat neliteist. ja siia juurde tulevad probleemid, mis on seotud Ukraina sõja ja olukorraga Kreekas. Ukraina sõda ei ole ette ennustatav äh, võib-olla tuleb meil laiendada majandussanktsioone Venemaa suhtes, ei ole ette näha, et olukord saadaks lähitulevikus kontrolli alla, olgugi et komisjoni liige ütles, et selles suunas tehakse püüdlusi. kuumaks teemaks on ka Kreeka võlad ja nende tagasimaksmine ja sellega seotud kohustused. loomulikult tuleb võetud kohustustest kinni pidada ja see puudutab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. Euroopa Komisjoni ja nõukogu äh, teatise eelarve kohta toonitab, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid äh, peavad kinni võetud kohustustest. suur tänu! ja nüüd selleks, et äh, illustreerida reaalsust, äh, nagu seda koha peal nähakse, nagu see koha peal on, äh, siis kuulame ära kaks inimest, kõigepealt Jean-Noël Gautier, kes on Euroopa ja Rahvusvahelise Strateegiakomisjoni esimees Prantsuse Loari piirkonna regionaalnõukogus, palun. suur tänu, härra president, austatud proua volinik Äh, mu daamid ja härrad saadikud, kõigepealt sooviksin ma tänada härra Hartüid selle kutse eest ja võimaluse eest, mis mulle on antud. tõesti illustreerida või rääkida sellest, et millis, milline on kohapeal Euroopa rahade hilinemise mõju. aga ma tahaksin ühte asja täpsustada, et mina esinen teie ees kui Euroopa Liidu advokaat, et ma ei räägi siin ühe piirkonna nimel, vaid ma räägin siin Euroopa nimel, territooriumite Euroopa nimel ja mul on üks sõnum, mille ma tahaksin teile edastada. meie kohalikud saadikud, kes oleme Euroopa projekti sellised jalamehed, kui nii võib öelda, korra peal, koha peal, siis meie ülesandeks on edendada Euroopat koha peal, aidake meid selles, aidake meid panna kodanikud Euroopat armastama. see on tõesti väga ulatuslik väljakutse, aga tähtis väljakutse, mille me peame kollektiivselt vastu astuma. Äh, Loari piirkond, mida ma täna esindan siin, on nii nagu äh, kõik Prantsuse Mm, piirkonnad, selline haldustasandi võim, nii et meie oleme just need, kes Euroopa poliitikaid oma territooriumil peame ellu viima ja meie ülesandeks on väärtustada Euroopat ja äh, väärtustada Euroopa lisandväärtust ja seetõttu on meie jaoks väga tähtis, et Euroopa projektid ja programmid kujuneksid õnnestumiseks ja neid on meil palju, neid projekte, aga meil on jätkuvalt nendega raskusi äh, ja probleeme, nii et sellest tulenebki võib-olla see, kuidas meie kaaskodanikud Euroopat näevad ja seetõttu on väga tähtis see, et härra Artüi soovis äh, rääkida ja teile edastada selle kogemuse nii rahvusparlamentide saadikutele kui Euroopa Parlamendi saadikutele ma räägiksin perioodist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja räägiksin konkreetsetest faktidest. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist tegelikult eh, riigi esindaja koha peal oli prefekt, see oli siis regiooni prefekt, kelle poole pöörduti ja kes igal aastal pidi eh, siis ähm, maksekohustuste osas oma mingisuguse prognoosid tegema. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meil oli juba teatud mahajäämus äh, maaelu arengufondide maksmise osas näiteks äh, need rahad, mis puudutasid kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist perioodi, siis äh, makse tähtaeg oli sada nelikümmend neli päeva ja see on tõesti väga pikk aeg ja tõesti Euroopa Komisjon, kui rääkides nüüd väga tehnilistest äh, äh, sätetest, siis komisjon lihtsalt ei järginud kahe tuhande kuuenda aasta määruse artiklit kaheksakümmend seitse, mis räägib äh, just maksetähtaegadest. ja mis puudutab seda perioodi, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses katkesid maksed täiesti, sellepärast et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli Prantsusmaa allutatud üleüldisele kontrollile. nii et need viivitused ja siis see katkestamine tekitas tõsiseid raskusi kõigepealt haldusvõimule, kellel tekkis likviidsete vahendute puudumine ja ei olnud võimalik ka abisaajatele neid summasid üle kanda ja siis äh, abisaajad, kes ei saanud Mm, kätte neid rahasid, see oli probleem nende jaoks, aga see oli probleem ka Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et selline olukord ei ole sugugi mitte soodus selleks, et väärtustada või selgitada Euroopa Liidu äh, positiivset ku-, kuvandit äh, kaaskodanikele. ja tol perioodil Loari äh, piirkond ei olnud ise selleks haldusvõimuks, vaid see oli prefekti käes oli see võim, aga Loari äh, piirkond otsustas ise midagi ette võtta, et midagi hakka, midagi teha nende viivitustega ja nende abirahade ülekandmise katkestamisega. ja siinkohal tahaksin ma tõesti väga rõhutada seda, et see oli siis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, aga nüüd, mis puudutab kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi, siis arva, arvestades selle finantskontekstiga, mis äh, kohalikul tasandil Prantsusmaal valitseb, siis meie regioonid ei saa enam endale lubada seda, et need rahad niimoodi kohale jõuavad või niimoodi liiguvad nii et me oleme täheldanud, et on pikenenud abirahade ülekandmise tähtaeg, siis väga keerukas on kogu see süsteem, et tõesti me niimoodi lihtsalt kompame, üritame millestki aru saada ja see on meie tõesti igapäevaelu ja järjest rohkem tuleb erinevaid kontrolle et need on nii Euroopa tasandi kontrollid kui ka siseriiklikud kontrollid ja tihti ei ole nad omavahel üldse äh, seotud ja tavaliselt neid kontrolle äh, kaasrahastas äh, ka Euroopa Liit ja see mõjutab otseselt meie kollektiivsest suutlikkust järgida maksetes tõesti neid mõistlikke tähtaegu ja me oleme seda vaad on, nagu te teate, väga rangelt piiritletud protsess või menetlus on nende abirahade taotlemine ja maksmine. aga ma ei taha siinkohal sugugi mitte vaidlustada seda, et nagu ei ole äh, äh, Euroopa Liidu poolseid kontrolle, vaid ma siinkohal juhin tähelepanu sellele, et kuivõrd suur vahe, ajaline vahe on sellel, et otsusel abirahade omistamise kohta ja siis nende rahade kättesaamise vahel. aga see on võib-olla mingisugune lahendus, aga me võiksime mingisuguse süsteemi omalt poolt välja pakkuda, aga arvestades praegust finantseerimise skeemi, mida Äh, kohandab Euroopa Komisjon, et kui me räägime näiteks mingisuguste avansside maksmisest, äh, siis äh, kui meil, kui me sellise avansside süsteemi peale ei mõtle, kui meil seda ei ole, siis võib see tõsiselt mõjutada erinevaid struktuurilisi projekte. nagu te ütlesite, Euroopa Liit on see, kes aitab kaasa majanduskasvu edendamisele aga väikesed äh, erinevad projektidega tegelejad, need, neil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et neid äh, projekte ellu viia ja neil ei ole juurdepääsu äh, ka Euroopa vastavatele fondidele, siis see mõjutab otseselt investeeringuid ja olukorda koha peal, aga kohapealsed investeeringud on just need, mis tagavad Euroopa Liidu majanduskasvu. ma tahaksin illustreerida seda, mis ma just praegu ütlesin, kahe, kahe konkreetse näitega Tehnokampus, OMC kaks, see puudutab tehnoloogi, tehnoloogilist keskust, tehnoloogilist arengut, see, sinna on kaasatud nii üliõpilasringko-, ülikoolide esindajad kui ka ettevõtjad ja Regionaalnõukogu tegeles sellega, see oli nelikümmend üks miljonit eurot, neliteist koma kolm Maaelu Arengufondis. kahe tuhande seitsmendal aastal esitati see projekt, täpsemalt neljateistkümnendal novembril kaks tuhat seitse. viimane makse selle operatsiooni osas on pärit seitsmeteistkümnendast juulist kaks tuhat neliteist ehk siis seitse aastat pärast dokumentide esitamist ja täpselt samamoodi raudteeliin Nantes-Chateaubriand. esimene dokument esitati kahekümne kaheksandal märtsil kaks tuhat üksteist ja praeguseks hetkeks on kuuskümmend protsenti sel-, nendest rahadest ainult makstud, aga see raudteeliin avati juba aasta tagasi. nii, mis puudutab neid kahte näidet, siis kõigepealt protseduur, tegemist on suurte tähtsate projektidega, kus osaleb ka Euroopa raha ja muidugi tuleb õigustada ka, põhjendada erinevaid kulutusi ja see põhjendamine ja kogu sellega seonduv menetlus on väga raskekujuline ja seda on väga raske ka analüüsida. lõpetuseks lihtsalt, mida ma tahan öelda, te rääkisite siin just defitsiidist, et kõik see toob kaasa selle, et kohalikud omavalitsused või vähemalt need haldusvõim, et nende finantskoormus on väga suur, aga ma tuletan meelde et, et seitsekümmend viis protsenti rahasid sest nendega tegelevad kohalikud omavalitsused Prantsusmaal. nii et kogu see me-, mehhanism on väga raskekujuline, viivitused, mehhanism, kontrollid ja nii edasi, ja see Euroopa Komisjon on nagu vabastanud, vabastanud ennast sellest ja liikmesriigid on need, kes sellega tegelevad, nad peavad järgima täpselt makromajanduslikke tingimusi, mis on Euroopa Liidu poolt ette kirjutatud ja eriti just äh, tuleb järgida kõike seda ka eelarve defitsiidi eh, tingimustes. aga ma tahaksin siinkohal rõhutada veel ühte punkti, et minule kui koha, eh, koha peal elu edendab ja ka Euroopa patrioodile väga, see on minu jaoks midagi väga tähtsat, ei ole, ei ole vaja lihtsalt Äh, seda palli omavahel edasi-tagasi loopida, aga me peame koos lahendama need küsimused ja kogu, kõik need probleemid, mis on seotud struktuurifondide maksetega. aga teadke, et ma, me tervitame härra Artüi Äh, algatust ja ettevõtmist ja suur tänu, et see teema on pandud päevakorda. ja Loari piirkond on valmis töötama konkreetsete ettepanekutega ja jagama ka oma kogemust, mis me oleme koha peal saanud ja me oleme juba mõelnud mõningate eksperimentaalsete menetluste peale, mis kindlasti aitaksid Euroopal erinevaid territooriume ühendaval Euroopal edasi liikuda suur tänu, härra Kutsi, suur tänu nende konkreetsete näidete ja selle Äh, nende olukorrakirjelduse eest ja edasi võtab sõna härra Santos Jorna, kes on Arolo de la Luz'i linnapea Hispaanias. palun, härra Horno, teil on sõna. suur tänu, esimees ma tahaksin äh, kõigepealt tänada eelarvekomisjoni esimeest äh, selle kutse eest, et ma saan siin nüüd teie ees täna rääkida. ma tahaksin äh, teile rääkida linnapeana sellest, kuidas viimastel aastatel on meil tulnud äh, Euroopa rahasid kasutada, mida me oleme pidanud tegema. sellised kokkusaamised on väga hea idee. Need arutelud aitavad kaasa sellele, et kohalikud omavalitsused ja linnad äh, oleksid kõik Euroopa tasandil esindatud. kirjeldan teile lühidalt linna, kust ma pärit olen. Arolja de Luz. seal on äh, kuus tuhat nelisada elanikku. eks te Tura piirkonnas me oleme üks äh, suuremaid äh, külasid meil on äh, kokku üle nelja tuhande haldusüksuse ja meie oleme suuruselt kahekümne teine eelmisel äh, nädal, eelmisel aastal oli meil teatav äh, rekord iibe osas meil sündis viiskümmend kolm last, see on palju rohkem kui see viimasel ajal on olnud ja see tõesti äh, on äh, lootuskiir, me üritame teha oma kodanike jaoks äh, nii palju kui võimalik. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist puudutas kriis meie küla tugevalt. kahekümnendal sajandil olime me loomakasvatuse äh, ja põllumajanduse piirkond äh, seitsmekümnendatel äh, hakkas järjest enam rolli mängima ehitussektor ja see oligi just ju valdkond, mis kriisis äh, tugevalt kannatas. sajad inimesed jäid töötuks ja sarnane olukord kordus ka paljudes teistes külades ja linnades üle kogu Euroopa Liidu. kodanikud aga soovivad ju väärikat elu ja meie soovime tagada võrdseid võimalusi kõigile Euroopa Liidu abiga. meie küla jaoks oli positiivne see, et me saime abi Euroopa Liidult. meil oli võimalik äh, muuta oma tootmismudelit. paljud äh, töövõtjad läbisid äh, ümberõppe, täiendkoolituse seda Euroopa Liidu rahadega ja kohalike rahadega. me panustame nüüd rohkem mahepõllumajandusele, me asutasime esimese rohelise panga, me oleme kasutusele võtnud äh, mitmeid äh, söötismaid. Äh, Need on antud kasutada eelkõige just noortele talunikele Nad kasvatavad Euroopa Liidu rahadega nüüd juur- ja puuvilju. oleme viimastel aastatel avanud ka laste sõime äh, vanadekodu, kooli. oleme paika pannud oma tegevuse prioriteedid ja oleme saanud niimoodi Euroopa Liidu abiga ja kohalike omavalitsuste abiga luua sadu töökohti. Need töökohad ei ole mingi luksus. Äh, me pakume ka mitmesuguseid äh, sotsiaalseid äh, teenuseid, aga samuti vaba aja veetmise võimalust meil on uus äh, kino ja oleme investeerinud äh, sportimisvõimalustesse. meil on näiteks äh, tüdrukute käsipallimeeskond, mis on esindatud Hispaania teises liigas, et juurdepääs sportimisvõimalustele ja võrdõiguslikkuse põhimõte on meie jaoks väga olulised kaks tuhat kolmteist oli meil kakskümmend üks ettevõtet, nüüd palju rohkem. meil on äh, nüüd äh, tekkinud üle saja ettevõtte juurde. paljud nendest on saanud äh, abi äh, et äh, oma tegevust uuendada ja konkurentsivõimelisemaks muutuda. oleme samuti investeerinud uude taristusse. me üritame siinkohal kaasata ka töötuid. meil on äh, kodanike päästmise fond, mis tagab, et keegi meie külas ei jää elektrita, toiduta, veeta kedagi ei tohi välja jätta. et seda saavutada, pidime me natukene makse tõstma, aga me ei võtnud võlgu, ei võtnud kriiti ma tutvustasin teile väikest äh, küla. me oleme äh, minu arvates ära teeninud selle, et ka Euroopa Liit teeb omapoolseid pingutusi, et need vahendid, mis meid äh, aitasid nii tugevalt, äh, oleksid kättesaadavad ka tulevikus. me oleme saavutanud edu, aga me põrkusime ka mõningate takistustega, e, probleemidega. näiteks kui me tegelesime ümberõppega, siis tihti Euroopa vahendid, äh, Euroopa rahad jõudsid kohale mitu kuud hiljem, novembris-detsembris kaks tuhat neliteist eraldati Estremura piirkonnale noortegarantiifondist vahendeid. ja nüüd ma tahaksin teilt küsida, et äh, kuidas on võimalik see, et äh, roheliste töökohtade loomiseks ette nähtud rahad jõuavad kohale alles aasta hiljem. kui projekt on ammu läbi, siis peab kohalik omavalitsus võtma laenu, et projekt lõpule viima ja ma tahaksin tõesti esitada siin küsimuse, et kuidas on võimalik see, et kui Euroopa Komisjon rahastab äh, preventiivse tervishoiu projekti, kui meie koos teiste küladega ja omavalitsustega oleme andnud oma panuse, et siis ikkagi ei ole poolteist aastat pärast programmi lõpetamist kõik Euroopa rahad laekunud ja selliseid probleeme on meil pidevalt. ma tahaksin teilt küsida, et kuidas on võimalik see, et äh, Hispaania fond äh, haldab projekti, kus on põhimõte, põhiliselt tegemist äh, Euroopa Liidu rahadega, see puudutab algkooli loomist meie külas, aga me peame siis aasta aega ootama, enne kui me saame kätte selle osa Euroopa rahadest, mis on konkreetselt mõeldud selle kooli loomiseks ja selline olukord kordub äh, paljudes Euroopa kohalikes omavalitsustes. Euroopa rahade maksmine on äh, toonud äh, endaga kaasa selle, et kui need rahad liiga hilja laekuvad, siis meil tekivad likviidsusprobleemid ja meil on äh, raskusi nii äh, piirkondlikul kui riiklikul tasandil eelarvete tasakaalus hoidmisega. meie kohalike omavalitsustena Hispaanias ja ka mujal Euroopas äh, anname panuse selleks, et inimestel oleks rohkem võimalusi nii tööhõives kui ka muudes valdkondades ja seetõttu on projektide jätkusuutlik rahastamine väga oluline konvergentsi piirkondades nagu Extremadura, aga tihtipeale need vahendid õigel ajal kohale ei jõua, selleks on mitmeid probleeme. näiteks äh, riiklik äh, maksekeskus edastab rahad äh, piirkondadele suure viivitusega, kuna riiklikul keskusel on likviidsusprobleeme või siis äh, need rahad jõuavad äh, lõppkasutajani, ettevõtte või kohaliku omavalitsuseni väga äh, hilja. väga suured probleemid kuhjuvad siis kohaliku omavalitsuse tasandil, kui on alanud suured projektid Euroopa rahadega aga Euroopa rahad ei jõua kohale, siis kohalik omavalitsus peab alati tegema ettemaksu, enne kui ta selle raha saab ja tihtipeale meil ei ole seda raha võtta, me peame võtma siis võlgu ja meil tekivad endil likviidsusprobleemid. kui praktiliselt kogu investeering tuleb äh, kohalikul omavalitsusel ette maksta Euroopa Liidu kaasrahastamise korral, siis äh, paljud kohalikud omavalitsused lihtsalt ei soovi selliseid projekte Euroopa rahadega läbi viia, sest see ei ole lihtsalt teostatav. kui äh, soovitakse kohalikul tasemel investeerida, siis tihtipeale tulevad siin mängu poliitilised äh, sidemed ähm, ja ei ole selge, kes mida kuhu investeerib. see omakorda takistab äh, meid hindamast, äh, kuhu rahad investeeriti ja ma kohe lõpetan kuna meil on nimetatud probleemid Euroopa Liidus, siis ma tahaksin äh, ka omalt poolt pakkuda välja mõningad soovitused uutele programmidele. on äh, vajalik ja vältimatu, et meil on Euroopa reeglid, mis äh, reguleerivad maksete tähtaegu ja ka kontrollivad, kuidas neid rahasid kasutati. ka siis, kui lõpp lõppkasusaajad äh, on kohalikud omavalitsused. meil ei ole vaja maksete tegemiseks niivõrd pikki tähtaegu. on ülimalt vajalik, et meil oleks süsteem, mis ei nõua kohalikult omavalitsuselt suure summa või kogu summa ettemaksmist. meil peab olema regulatsioon, mis tagab selle väljamaksmist, äh, mida on lubatud see puudutab eriti just neid kohalikke omavalitsusi, kes on oma kohustustest kinni pidanud ja piirkondlikul ja riiklikul tasandil ei tohi ka makseid äh, pidurdada ja nende tegemist aeglustada. meil on vaja ka kontrollisüsteemi äh, riiklikul tasandil Euroopa Liidu äh, rahade kasutamise üle, et kõik toimuks objektiivselt. edasi meil on vaja läbipaistvat äh, ja äh, sotsiaalset kodanike osalemist, see puudutab nii Euroopa rahadega läbiviidavaid projekte kui ka muid projekte. meil tuleb hinnata projektide tõhusust ja samuti võrrelda end teiste kohalike omavalitsustega, vaadata, kuidas on äh, kulutatud Euroopa raha, mida on teinud piirkondlik ja riiklik tasand. tuleb paika panna, milliseid projekte on olnud vaja, kuivõrd on olnud viivitusi, hilinemisi ja samuti tuleb hinnata, kuivõrd ähm, osapooled pidasid kinni oma kohustustest, see puudutab nii Euroopa riiklikku, piirkondlikku kui ka kohalikku tasandit kui me näiteks saame raha Leader programmi kaudu ja kui see makstakse välja mõistliku aja jooksul, ühe kuu, pooleteise kuu jooksul, siis me saame selle üle kanda teistesse Euroopa programmidesse. esimees katkestab ja palub härra linnapeal lõpetada. meil ei olegi vaja vaadata kuhugi mujale kui kohalik omavalitsus ei saa oma töötajatele enam palka maksta, siis ei ole asi korras. kui äh, kohalik omavalitsus peab äh, kogu projekti raha ette ära maksma ja siis poolteist aastat Euroopa Liidu makset ootama, siis asjad ei ole korras minu külas on Euroopa rahastamine vajalik, et äh, tagada inimestele nende väärikus ja makseid ei tohi äh, teostada nii, et nad laekuvad äh, liiga hilja, suure viivitusega või üldse mitte. Need maksed puudutavad miljoneid inimesi, kes elavad sarnastes väikestes külades ja linnades tuleb mõelda sellele, et äh, me teeme kohalikul tasandil oma tööd südamega, me anname kodanikule tema väärikuse ja sellega me anname kogu Euroopale väärikuse. suur tänu, härra linnapea, kaks täpsustust kõigepealt maltakeelne tõlge on kuni meie äh, kuu koosoleku lõpuni ja proua volinik peab kaksteist nelikümmend viis lahkuma. ja nagu te näete, et me võtame kohustusi, valitsused võtavad endale kohustusi, keelduvad maksmast ja komisjon teeb, mis ta suudab ja seda täiesti eh, võim-, võimatus olukorras, aga need kolm sõnavõttu, mida me praegu kuulsime, tõid väga selgelt välja vajaduse, et valitsused peaksid selgitama oma seisukohta. selline olukord ei saa enam edasi kesta. aga nüüd annan ma kõigepealt sõna proua Kresslale, kes on eelarve kontrolli komisjoni esinaine Euroopa Parlamendis. ja paluks piirduda kahe minutiga. austatud juhataja, proua volinik, mul oli väga huvitav kuulata seda, mida linnapea rääkis ning mida eelarve kontrolli ning äh, mida ma näen oma igapäevases töös eelarve kontrolli komisjonis ma olen kaks tuhat kolmteist eelarve raportöör olnud ning tahaksin viidata paarile arvule. meile teeb muljet see puudulik kontrollisüsteem ja juhtimissüsteem, mida me näeme liikmesriikides ning tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele ning paluda eh, nende küsimustega tegeleda, sellepärast et siin on rahalised tagajärjed. näiteks põllumajandusvaldkonnas turumeetmed on meil umbes kakssada miljonit eurot praegu Äh, riski all, kus me ei saa tagada väljamakseid. ning otsemaksete puhul on, on see kakssada viiskümmend miljonit eurot, muuhulgas äh, Hispaanias sada viiskümmend, Prantsusmaal kakssada, Ühendkuningriigis sada kaheksakümmend, Kreekas seitsekümmend miljonit eurot otsemaksed. Äh, maaelu arengumeetmondades on, on riski, on löögi all kuussada miljonit eurot üheksateistkümnes liikmesriigis ning äh, asi läheb niimoodi edasi. tõukefondides on see nelisada nelikümmend äh, miljonit eurot, see summa, mis löögi all on. ning meil on äh, esitatud valeandmeid liikmesriikidest. põllumajandusvaldkonnas on meil liikmesriikidest tulnud andmeid, kus null koma kuus, null koma seitse protsenti juhtumitest on valesti teatatud. null koma kuuskümmend kuus, null koma viiskümmend, null koma kuuskümmend kuus komisjon on täpsustanud neid arve, see on oluline suurenemine, millega ei saa leppida, seetõttu meie palve äh, täiendada neid vastavaid kontrollisüsteeme ning äh, rahanduse juhtimise instrumente kolmsada kakskümmend neli miljonit euronit Euroopa Liit on välja maksnud Kreekas, Leedus ja teistes riikides pankadele ning ühtegi nendest eurodest ei ole jõudnud lõppkasusaajani, kes oleks pidanud selle saama. tahtsin selle lühidalt kokku võtta oma raportist, sest ma usun, et see peaks saama meie tähelepanu ning see, mida linnapea enne rääkis, võtab sisuliselt kõik selle kokku, ma ei pea kõike seda hakkama käsitlema, see on, see on lihtsalt täienduseks öeldud. kolmas palve, mis mul on, Eh, kontrollisüsteemid liikmesriikides eh, peavad saama parandatud, sest me näeme siin tõsist probleemi. Merci, madame la présidente, il faut du contrôle. suur tänu, proua esinaine, on vaja kontrolli, aga samas ei tohi ka süsteeme keerukamaks muutma, selleks et tagada tõhusus. ja nüüd on sõna äh, härra Norbert Brackmannil. Mhm. härra esimees usun, et löögi all ei ole meie usaldusväärsus mitte ainult sellepärast, et arved on maksmata, vaid tekib ka küsimus, kas nii paljude projektide puhul, mida rahastatakse eri allikatest, näiteks Sotsiaalfondist, Põllumajandusfondist või EFRE-st, kus näiteks vähem kui sada tuhat eurot on juhtumite puhul küsimuse all et et kui need maksed tegemata jäävad, tekib küsimus, kas Euroopa Liit ise ei peaks korraldama oma programmid niimoodi, et need on suuremad. ning äh, selles mõttes, nagu me hommikul rääkisime siin plenaarsaalis, äh, mõjuksid ka laiemalt nähtavalt äh, niisuguses äh, Mm, inimeste elu parandamise või taristu parandamise plaanis, niisugune lühike märkus. varem kuulsime juba, et need meetmed peaksid olema kasutatud väärtuse loomiseks. ja kui liikmesriigid hakkavad rahastama mingeid projekte ainult selleks, et nad saaksid Euroopa Liidu eelarvest toetust, siis sisuliselt äh, üritatakse sellega liikmesriigi eelarvesse täiendavat raha tuua ning kolmas punkt on struktuurireformid. pigem peaksime vahendeid kontsentreerima ning kasutama seal, kus tõesti on võimalik täiendavat väärtust luua ja kui seda nii tehtaks, siis Euroopa Liidu usaldusväärsus ja usutavus oluliselt suureneks ning, ning ning laheneksid ka küsimused maksmata arvetest ja usaldamatusest Euroopa Liidu vastu, aitäh! Eh, suur tänu ja nüüd on sõna härra de Montgolfiel tänan, härra president! kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni esimeest selle eest, et see teema on tänasse päevakorda pandud. tegemist on teemaga, mis teeb murelikuks äh, johtuvalt nendest summadest, millest räägiti, kolm miljardit e-, eurot, ja johtuvalt nendest probleemidest, mis kohalikele omavalitsustele on seoses maksetega, maksete hilinemistega just Euroopa toetuste puhul. mul on kaks küsimust. esimene küsimus puudutab äh, erimeelsusi või vaidlust, kas praegu on mingisuguseid vaidlusi või on nõutud äh, mingeid intresse just seoses maksetega? et ka, milliseid vaidlusi praegu on käimas selles osas ja teine küsimus puudutab neid programme ja nende, milliseid programme need viivitused just puudutavad. et meil on äh, informatsioon suurte programmide, kõige tähtsamate programmide kohta, aga me tahaksime teada, et millised on need viivitused, maksetega viivitamised ja mis nende põhjuseks on? suur tänu. ja nüüd on sõna härra Sig-, mul oli seal. suur aitäh, eh, esimees, suur aitäh volinikule selle eest, et te olete valmis arutama neid küsimusi, seda tähtsat küsimust eh, meiega ja sooviksin ka tänada esimest väga ilmeka faktide ülevaate eest ning eh, samuti väga tabava ülevaate eest möödunud aastase seisukohta nõukogus. asjaolu, et me täna räägime liikmesriikide parlamentide kolleegidega maksmata arve teemat, näitab, et me tegelikult tunnustame seda, kuidas liikmesriikide parlamentaarid saavad anda oma panuse sellesse teemasse nagu te väga õigesti ütlesite, proua volinik, siis möödunud aastal õnnestus olukorda stabiliseerida, kuid äh, rahuldava lahenduseni ei ole veel jõutud ning eelarvekriis, mis tekkis kaks tuhat neliteist lõpus, see võib tekkida uuesti mis tahes hetkel. me oleme tegelikult varemgi näinud juba selliseid näiteid, et äh, Euroopa programmid, näiteks Erasmus, ähm, satuvad finantseerimise ohtu. sellepärast ongi vaja Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmetel leida püsiv lahendus arvete lah-, äh, maksmise teemale ning äh, omavahendite valdkond tuleb muuta läbipaistvaks sooviksingi kuulda volinikult, kas teie arvates pikaajaline lahendus makse puudusel, puudujäägile saab ähm, kas see on võimalik lahendada praeguse eelarveraamistiku ähm, ajal ja milline on teie arvates äh, roll, mida liikmesriikide parlamendid võiksid mängida? eriti tuleb siin arvestada neid erinevaid suhteid, mis liikmesriikide parlamendil, parlamentidel on oma riigi valitsusega. suur tänu. nüüd on sõna proua Anna Madrasul. Eh, suur aitäh, esimees ma tervitan seda, et meil on võimalus rääkida siin parlamendis, kus on esindatud kõik liikmesriigid ja et siin on võimalik väljendada Hispaania arvamust ja Hispaania jätkuvat pühendumust Euroopa Liidule. tähtis on muidugi ka see, kuidas sobitada kokku kokkuhoiupoliitika kasvu ja tööhõivepoliitikaga. Hispaania teeb jõupingutusi oma võlgade maksmiseks ning riigi defitsiidi vähendamiseks, seda sooviksin ma alla kriipsutada ning samuti püütakse struktuurireformidega saavutada fiskaalset konsolideerumist. ja need tegelikult muudavad Hispaania majandusolukorda. majanduslangusest majanduslanguses sa-, vaevelnud Hispaania asemel on nüüd Hispaaniast saanud Euroopa juhtriik kasvu ja töökohtade loomise alal. sellepärast ma sooviksingi siinkohal alla toonit-, äh, alla kriipsutada, et me oleme jätkuvalt pühendunud Euroopa Liidule. ühtlasi aga fiskaalse konsolideerimise kõrval oleks vaja uuesti aktiveerida Euroopa majandust kui tervik ja seda on vaja teha vastavate poliitikate abil. Hispaania linnapea nägemus struktuurireformidega jätkamise vajadusest on äärmiselt oluline, sellepärast et sellel on otsustav roll töökohtade loomisel Hispaaniasse. suur tänu, proua arvestades seda, et proua volinik eh, kaksteist nelikümmend viis peab eh, lahkuma, siis eh, palun, teil on sõna vastamaks esimestele küsimustele, mis esitati. Uh, thank you and I am really sorry. suur aitäh, ma tõesti väga vabandan. ma lihtsalt pean ära minema, sest et eh, mul on järgmine kohtumine kokku lepitud ühe naiste rühmaga ja see oleks äärmiselt ähm, see jätaks väga eh, negatiivse mulje, kui ma sinna hiljaks jään. oma ametikohal on mul kohustus hoolitseda kaasamise eest, selle eest, et selle mandaadi lõpuks oleks komisjonis nelikümmend protsenti ehm, töötajatest naised ja nii edasi see on väike ääremärkus, mida ma sooviksin siinkohal välja öelda. sest väga huvitav oli kuulata linnapea juttu sellel teemal ja, ja sellest, et oleks vaja jalgpallimeeskondi nii meestele kui naistele. no igal juhul soovin õnne ja edu võistlemisel. aga nüüd tõsisemalt asja juurde täna esimesena välja öeldu oli tegelikult kõige tähtsam. kui kriitilise tähtsusega on usalduse taastamine, usalduse taastamine meie inimestes Euroopa väärtuse vastu ja Euroopa usaldusväärtuse vastu ja muidugi maksekohustuste täitmine siin on väga oluline siin ei ole jutt mitte ainult üksikutest projektidest, siin on Euroopa Liidu avalikust nii-öelda teenusest või, või Euroopa Liidu pakutava avalikust hüvest. ja sellepärast me võtamegi seda väga-väga tõsiselt. neli märkust ainult, millega vastan teie kommentaaridele kõigepealt see viivituste küsimus. olen siin kuulnud ähm, väga rabavaid näiteid maksetega venitamisest. tegelikult alati, kui, kui makse venib, siis keegi kannatab selle pärast, näiteks võib-olla ettevõte, kes peab maksma intresse. või trahvi ähm, ja nii edasi. aga tegelikult need viibimised, maksetega viibimine, ehm, need koosnevad alati eh, mitmetest aspektidest. Eh, kõige pikem komisjonipoolne viivitus on olnud viis kuud, aga siin ma kuulsin ka poolteist aastat. kuidas selline asi on võimalik? asi on selles, et eh, tegelikult see maksete protseduur on väga pikk, see koosneb väga erinevatest lülidest ning viivitusi võib põhjustada probleem mis tahes äh, selle ahela lülis. meie soovime analüüsida selle protsessi võimalikku lihtsustamist. üks asi aga, mis minu jaoks on kohutavalt murettekitav, on see, et iga kord, kui me alustame mingisugust lihtsustamismenetlust, alguses läheb see kõik kenasti, aga siis tulevad tohutu pikud arutelud nõukogus ja parlamendis ja selleks ajaks, kui see teisest otsast, teisest toru otsast välja tuleb nii-öelda, siis see võib olla tükk maad ko-, keerukam kui see esialgne ettepanek aga minu meelest lihtsustamine peaks ikka tähendama seda, et alustad keerulise asjaga ja lõpptulemuseks suudad sellest teha lihtsama, mitte vastupidi. ma olen, ma varem töötasin väga keerulises suures organisatsioonis Maailmapangas, kui ma sinna töö ja, ja seetõttu ma arvasin, et noh, ma olen näinud bürokraatlikku masinavärki selle kõige ilmekamal kujul, aga selgus, et ma eksisin, sellepärast et olgem ausad, ka meie bürokraatia on ikka väga-väga suur. me ei tohi silmist kaotada aga oma eesmärki, teenida oma inimesi, elanikke ähm, ja mitte muutuda nii-öelda hea asja vaenlaseks. komisjonis me äh, jaotame protsessid niimoodi, et alustame kõigepealt nendest, mis on absoluutselt vältimatult, ilma milleta ei saa. ja siis järgmised on sellised protsessid, mida võib teha, aga mis ei ole absoluutselt öö, ähm, vältimatud öö, ähm, ja ma loodan, et me teie abiga jõuamegi sinna. ja massiivne probleem on ka see, et liikmesriikides püüakse nii-öelda eh, veel raskemaks muuta ehm, Euroopa Liidu õigusaktide eh, eh, kohaldamist ehk teiste sõnadega ülipüüdlikkus liikmesriikides. ma olen oma oma ihu silmaga. kas see ei ole sellepärast, et liiga palju on seda haldust, et igaüks üritab nagu oma osa saada sellest ja see teeb asjad keeruliseks? ma olen omani silmaga näinud ühel maksekäsul äh, neljakümmet allkirja olukorras, kus neljast oleks piisanud aga põhimõtteliselt nende mas-, maksetega on täpselt sama asi nagu kokkadega, et, et kui, kui on väga palju kokki köögis, siis äh, sellest tuleb tõeline supp äh, sõna negatiivses tähenduses. niisiis, need kasusaajad on need, kes kõige rohkem kannatavad negatiivsete tagajärgede aja all just seetõttu olengi ma nii palju rõhutanud keskendumist tulemustele. meil on vaja järjepidevamalt hakata mõtlema selle peale, et mis siis lõppkokkuvõttes riski all on. mida me kaotame, kui me oma programme tulemuslikult ellu ei vii. ja praktiliselt kõikidelt kõnelejatelt kuulsin ma seda üleskutset selgetele prioriteetidele, selgetele eesmärkidele, läbipaistvusele liik-, inimeste jaoks, sest tegelikult parim finantskontroll, parim frants-, finantskontrolli vahend ongi läbipaistvus ja aruandekohustus, aga mis see põhiprobleem on, meie oleme tegelikult väga läbipaistvad, me oleme nii läbipaistvad, et me kõige peenemate üksikasjadeni kõik avaldama. ja, ja tulemus on see, et äh, puude taga ei näe metsa, ühesõnaga, see on selline heinakuhi, et sealt, see on nagu nõela otsimine sealt. on äh, mitmed tasandilised kontrollid ja, ja nii edasi, ühesõnaga me peame analüüsima, kuidas seal midagi normaliseerida. ja edasi soovisin ma rääkida asjaolust, et jah, meil on makromajanduslikud nõuded, jah, meil on kohustus Euroopa Liidu finantsstandardeid järgida, aga mündi teisel poolel on väga ähm, äh, riigi pühendunud kasvu järgimine ning äh, ebavõrdsusega võitlemine. no tegelikult ma arvan, et äh, te luge-, te kuulsite sedasama juttu juba ka president Junckerilt ja kuulete sama minu teistelt kolleegidelt. siin esitati ka küsimus, et kas pikaajalisi eesmärke on võimalik tä-, täita käesoleva eelarveraamistiku sees. loomulikult meil on võimalik oma nii-öelda raamatupidamine tasakaalu saada sellega, et me teadvustame oma piir, pi-, ressursside piiratust. see tähendab seda, et e, makseeraldisi, eraldistega me peame ettevaatlikud olema. põhimõtteliselt raamatupidamise me saame tasakaalu küll, aga küsimus on ressursside ja raamatupidamis- või, või tähendab eelarveeraldiste ühendamisel. siin esitati selle kohta küsimus. me ei saa kõike ühe mm, mõõdupuuga mõõta, on ka väikeseid projekte, mis väga suuri tagajärgi taasa, kaasa toovad. küsimus on eesmärkides, küsimus on selles, kas eesmärgi jaoks on õige vahend. ja küsimus on ka selles, et ähm, kas ähm, kaheksakümne protsendiline see osa, mis tuleb äh, GNI protsessist nendest liikmesriikidest, kus on praegu väga kibedad läbirääkimised. minu meelest ähm, seda ülivaenulikku mm, õhustikku tuleks nagu, sinna tuleks pisut ähm, vähem eh, pisut positiivsust tuua, sest eh, see, seda ma tõesti nägin oma esimestel läbirääkimistel, õnneks need lõppesid edukalt. ma ei tahaks kuritarvitada teie aega, aga kas mingeid vaidlusi on käimas äh, kas on mingisuguseid kohtuvaidlusi johtuvalt maksete hilinemisest, et kas keegi on esitanud kaebuse komisjoni peale? Uh, ma küll ei tea, et oleks komisjonile mingisu-, komisjoni kohta mingisugune hagi esitatud, küll ma, küll aga ma tean, et on meie edasiminekuga seotud ähm, arutelusid kohtadel, aga nii palju, kui mina tean, ma vaatasin oma kolleegile ka otsa, et koh-, komisjoni ei ole kohtusse veel kaevatud. ega me ei tea ju, võib-olla praegu on äh, midagi saadetud, aga see, et ei ole hagi esitatud, see ei tohiks meid muuta ähm, äh, nii-öelda mugavustsooni langevaks äh, Ehm, sest kuulsime ju kakskümmend viis miljardit on maksmata ja see on kõige tähtsam. tõesti, me loodame teie peale, eh, proua, et lihtsustada neid eh, protseduure ja liikmesriikidele on ka väga teha, et eh, ega Euroopa ainukesena midagi keeruliseks ei tee, sellepärast et tihti ka liikmesriikides valitseb selline keerukuse hüsteeria. nii et meil on tõesti väga palju ära teha aga mis puudutab ülejäänud, siis me tõesti loodame selle peale, et et vaadatakse üle mitmeaastane finantsraamistik ja me loodame, et ei, see ei jää lihtsalt kohustuseks, mille endale nõukogu võttis siis, kui ta selle raamistiku vastu võttis, vaid et tõesti reaalselt see ka, äh, seda ka mm, vaadatakse see ümber ka ja vaadatakse ta üle nüüd pärast seda, kui nüüd uus parlament on asunud tööle pärast eelmise aasta maid ja loodame, et liikmesriigid teevad ka omalt poolt jõupingutusi sellest, et maksmata arvete küsimus lahendada. ja, ja väga tähtis on ka see tasakaal. nii et suur tänu. ja läheme nüüd edasi ja nüüd annan sõna järgmistele sõnavõtjatele, kes on ennast kirja pannud. kõigepealt härra Jordan ma tõesti kardan, et ma nüüd kuidagi moonutan teie nime, härra Jurkovitš. tundsite ära? suur tänu ja te hääldasite mu nime väga hästi, härra esimees. selge on see, et äh, maksete kriis mõjutab usaldusväärsust aga veelgi olulisem on see, et projektid äh, realiseeritaks tõhusalt. selge on see, et mitmeaastase finantsraamistiku tulevane ülevaatamine peaks rõhutama tõhusust. me peaksime ka edaspidi panustama sellele, et korrektuure oleks võimalik viia sisse lihtsamalt ja me peaksime ette valmistuma järgmisteks finantsraamistikeks. pakuksin välja teatava lahenduse. arengupankade kasutamine liikmesriikides selge on see, et äh, siin tulevad mängu intressimäärad ja me ei peaks küll Euroopa Komisjonilt intressi küsima, aga kui me kasutame arengupankasid liikmesriikides, siis see võiks protsesse kiirendada, me oleksime operatiivsed, pragmaatilised keskendunud lahendustele ja mis puudutab nüüd Euroopa Keskpanka, mõjusid riikide eelarvetele ja nii edasi, siis see on ka oluline teema, millest kindlasti rääkida. Nad mõjutavad äh, tugevalt eelarveid, siin tulevad mängu ka multiplikaatorid ehk kordajad äh, ja see kõik puudutab tuleviku eelarveid, aitäh! suur tänu, härra. nüüd on sõna proua Edith Partizavalil, kes on eelarve, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportöör. tänan, esimees meil oli koordinaatorite koosolek ja me otsustasime selgitada välja, mis on nende hilinevate maksete probleemi tegelik põhjus. me nüüd kuulsime ka külalistelt, kuidas need hilinenud maksed täpselt kohalikke omavalitsusi ja piirkondi puudutavad, kuidas see kõik konkreetselt välja näeb mina vastasin Elva kaks tuhat viisteist äh, eest, meil olid äh, komisjoniga keerulised läbirääkimised, aga kõik need probleemid ei ole tekkinud kaks tuhat viisteist, need tekkisid juba kaks tuhat kümme. niisiis, äh, meil on pidevalt võitlus nõukoguga, kes üritab suruda läbi oma kriteeriumeid, oma summasid ja nõukogu püüab välja selgitada, kui palju survet Euroopa Parlament äh, talub. eelarve rahastamisest äh, tekivad ju kõik need äh, probleemid ja seetõttu on väga oluline, et meie riiklike parlamentide kolleegid teaksid ka, miks need äh, maksed hilinevad. meil on vaja, et avaldataks survet äh, liikmesriikide valitsustele. Nemad on ju seal nõukogus. Nad peavad aru saama, et Euroopa Liidu eelarve on väga oluline eelarve, see on investeeringute eelarve. ei ole loogiline et defitsiiti veetakse endaga kaasas ja see ei ole tegelikult ju üldsegi ka lubatud. me ei ütle, et see on defitsiit, aga tegelikult see on ju defitsiit. nii et kõigepealt äh, meil äh, tuleb küsida abi riiklike parlamentide kolleegidelt, et nad avaldaksid äh, survet komisjonide koosolekutel äh, ja ka teistes äh, arutelufoorumites oma valitsustele, et teha kõik selleks, et äh, selle teemaga edasi liikuda. eelnevalt öeldi veel midagi maksetega viivitamise kohta, räägiti sanktsioonidest, räägiti intressidest, mis tuleb maksta, aga põhimõtteliselt räägime me ju sellest, et need vajakajäämised tekivad just ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas see on valdkond, kus meil on raha just kõige rohkem vaja. sealt saavad abi need äh, piirkonnad ja inimesed, kes seda kõige enam vajavad. nii et on äh, täiesti arusaamatu, miks liikmesriigid äh, siin ise seda oksa sae-, saevad, millel nad istuvad. ja kohe lõpetan. niisiis ühelt poolt me ütleme, et Euroopa Liit peab muutma finantspoliitikat, meil on ulatuslik äh, investeerimisprogramm ja nii edasi, aga me ei suuda üldsegi oma eelarve osas äh, tõhusalt kokku leppida, mis on ju igasuguste investeeringute aluseks. nii et suur tänu küllakutse eest, suur tänu selle koosoleku korraldamise eest äh, ja soovin edu kõikidele riiklike parlamentide kolleegidele suur tänu, sõna on nüüd härra Borgil. Tack så mycket, herr ordförande. Jag kan bara lova EU-parlamentar... Aitäh! Saan üksnes eh, tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et eh, siin on välja öeldud, et et eh, liikmesriikide parlamentidele mingit tuge ei tule. küsimus on ju prioriteetidest, mida me tahame näha missugused prioriteedid me valime eri kulude osas. et kas me lükkame need kulud Euroopa Liidu eelarvesse, kanname need sealt või siis kanname nad laiali valdkondadesse, mis on liikmesriikide pädevuses. oluline on loomulikult nende küsimuste üle arutada ja väga hea, et meil täna niisugune arutelu on, sellepärast et lahendust on meil vaja. kuna liikmesriikide tasandilt on meil väga raske seda mõjutada. me võime tõesti anda suuniseid oma ministritele, aga rohkem me midagi palju teha ei saa. ning need viisteist aastat, mis mina olen olnud Rootsi parlamendis, ei ole meil toimunud veel niisugust arutelu nagu siin ning, ning seetõttu ma näen, et ka meie saame asju paremini teha. ma usun, et kui me ei, me, me finantseerime vähem tervishoidu, koolitust, et äh, see, et see aitaks meil Euroopa Liidu e-, eelarvet paremini finantseerida, see saab küll, kes, see, kes nii arvab, saab väga valesti aru. kaks miljardit Rootsi krooni süsteem äh, on see, mida me praegu otsemaksetena Euroopa Liidu eelarvesse maksame mis mulle muret teeb praegu, on see, et Euroopa Parlamendis on, tundub te, eh, olevat tekkinud eh, mulje, et, et Euroopa Parlamendil on õigus saada rohkem raha ja selle peavad maksma liikmesriigid, kes muu. aga kogu süsteemi nõrk punkt ongi siin ning ma loodan seetõttu, et meil õnnestub siin pidada dialoogi, sest dialoogi on siin vaja. ent silmas tuleb pidada ka seda, et lähtepunktid selles arutelus ja dialoogis võivad olla väga erinevad. et me ei saa Äh, taandada asja sellele, et liikmesriigid peavad lihtsalt rohkem maksma. ma olen valmis arutama, kuidas meil õnnestub korraldada paremini eelarvega seonduvat, aga lõppkokkuvõttes on küsimus ju selles, et see raha satub komisjoni Euroopa Parlamendi kätte ja meid edasisse, edasi selle kasutamisse ei kaasata. Need viisteist aastat, mis mina olen Stockholmis parlamendis olnud, ei ole meid kaasatud järelikult me peame korraldama selliseid koosolekuid nagu tänane, selleks et tihedamini koos teha, koos tööd teha ja mõtteid vahetada. ja nüüd on sõna Erik Van Rompuil. Ai-je mal prononcé son nom Vous êtes ici. Je suis le frère du président. Ma olen Herman Van Rompuy vend presidendi ja tervitage meie, meie poolt lugupidamise avaldused president Trumpile. mul on küsimus, mis on seotud sellega, et me imestame praegu nende Ühtekuuluvusfondi kakskümmend miljardit maksmata arvete üle. ent äh, mulle mind üllatab ka see suur erinevus äh, liikmesriikide vahel, neli miljardit Tšehhi, kolm koma seitse Iiri, seitse miljardit äh, Hispaania, kaks koma seitse Poola ja näiteks Portugal. Portugali osas on see seitse miljonit, mitte miljardit. ja siin on tohutud erinevused eri riikide vahel, tohutud erinevused. ning minu küsimus on, kuidas need erinevused saavad nii suured olla? et eh, siin ei saa süüdi olla ainult Euroopa, osa süüd peab olema ka liikmesriigis, kus paistab, et ei ole piisavalt häid projekte näiteks, mis jääksid sõelale või on kontrollimeetodid, raamatupidamissüsteemid ebapiisavad et äh, kakskümmend viis miljardit seda analüüsides on, ähm, on näha, et ühed liikmesriigid ei ole saanud praktiliselt mitte midagi, teised on saanud väga palju, kolm riiki on saanud üle nelja miljardi või kolme riigi osas on üle nelja miljardi maksmata arveid ning teiseks, olen päri Saksa kolleegiga, kes enne sõna võttis ja kes rääkis sellest, et kas meil ei ole siin liiga fragmenteeritud see Euroopa Liidu projektindus, et ehk on liiga palju väikesi projekte. et kui soovitakse saada mingit toetust Euroopa Liidu eelarvest mingile struktuursele või majanduskasvu edendavale projektile, siis oleks ehk mõttekam, kui meil oleks väiksem arv suuremaid projekte ja need projektid tõesti omaksid laiemat mõju. selle asemel, et et hajutada see raha tuhandetesse mikroprojektidesse. mis oleks või, või võib-olla saanud rahastatud ka muudel viisidel kui Euroopa Liidu eelarvest. suur tänu ja nüüd on sõna härra Karel Filleri, kes on viimane sõnavõtja. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce za... Aitäh härra esimees, tahaksin lühidalt sõna võtta vastuseks sellele, mis enne kõlas arutelus ning äh, lõpetuseks küsida ka ühe küsimuse. Äh, varem kõlas siin seisukoht, et praegused mehhanismid Euroopa Liidus äh, tekitavad teatud probleeme ning ning seda kinnitasid mitmed sõnavõtjad. Need kontrollimehhanismid, mis meil on, ei tohiks loomulikult muutuda veel keerulisemaks, pigem on mõistlik teatud osas neid lihtsustada, nagu eelkõnelejad on ka rõhutanud. usun, et see oli Saksa kolleeg, kes õigusega märkis, et need programmid peaksid olema, see planeerimine peaks olema realistlik. nüüd on mul üks lühike küsimus, volinik Georgieva puudutas lihtsustamist ja läbipaistvust. ning küsiksin siin hea meelega, kas on kavas midagi, mingeid menetlusi lihtsustada, et mis tähtaegade või mis aja, ajaraamis võiks oodata niisugust lihtsustamist? aitäh! suur tänu sõnavõttude eest, suur tänu küsimuste eest! ma arvan, et sellised koosolekud on väga tähtsad ja avades äh, seda istungit, ütlesin ma, et ma olen osalenud nendel parlamentidevahelistel kohtumistel siin Brüsselis Prantsuse senati esindajana ja kui ma ta Pariisi tagasi pöördusin, siis äh, esitasin endale küsimuse, et mis me, mis me ära tegime. et üldiselt et äh, ei olnud äh, tihti mingisugust päevakorda, ei olnud tõsist arutelu, ei arutat-, ei hääletatud järelduste üle ja ma tundsin tõesti vajadust äh, omavahelise tihedama suhtluse järgi, et me tihedamalt kohtuksime Euroopa Euroopa liikmesriikide parlamentidega ja Euroopa Parlament teiselt poolt, et me koordineeriksime oma seisukohti ja tagaksime sidususe nii et mul on väga hea meel selle üle, et meil leidis aset see tänane kokkusaamine, ma juba tean ette, et me ei suuda vastata kõigile küsimustele, aga nagu ma ütlesin, koordinaatoritel on esmatähtis roll täita parlamendikomisjonides. aga nemad olid just need, kes soovisid need maksmata toetuste küsimuse äh, päevakorda panna ja see, need viivitused kakssada kakskümmend miljardit eurot oli see summa, mis oli vaja veel ära maksta. kakssada kakskümmend miljardit, see on sada viiskümmend protsenti Euroopa eelarvest. ja me muidugi jälgime suurima tähelepanuga kogu seda protsessi. ja kõik see on täiesti vastavuses siis sellega, mis puudutab kahte eelarvevõimu, nõukogu, kes esindab äh, valitsus ja parlament, kus kohustuste osas võetakse otsused vastu, et maksmine, see on ainult äh, maksekohustuse täitmine, poliitilise kohustuse täitmine. ja seal me just soovimegi teiepoolset abi survestamaks äh, valitsusi selleks, et et täita Euroopa Liidu eelarvet ja ma kuulsin seda sõnumit võtsin teadmiseks, et katsume lihtsustada natukene, aga samas me peame väga tähelepanulikult suhtuma ka sellesse, et selleaastane, mitmeaastane finantsraamistik ei lihtsusta seda ja siis me peame mõtlema ka selle raamistiku peale, et kuidas me tema abil saaksime ta, tagada sidususe aga eelarve, mille osas võetakse, äh, võetakse kohustused seitse aastat ette, ei saa olla vastavuses täpselt konjunktuuriga ja vajadustega ja muidugi on vaja arutada, arutusele panna see, kuivõrd põhjendatud on niivõrd pikk finantsraamistik, et see on umbes nagu rongi tunnelisse sisenemine. Car euh, ja ma kuulasin tõesti huviga seda, mis puudutab lihtsustamist. ja luuakse ju töökohti äh, haldusasutustes, sest et kontrolle on nii palju, et see on peaaegu nagu mingisugused et lihtsalt üritatakse inimestele tööd leida, muidugi kontrolli on vaja. aga leppigem kokku, millist liiki kontrolli meil täpselt vaja on, kes peab seda kontrolli teostama. ja paneme paika lihtsad reeglid. plus il y a d'exceptions, d'exonérations. mida rohkem on erandeid, mida rohkem on maksuvabastusi, seda keerulisem see on, nii et rääkigem lihtsustuse poolt. kahjuks eh, proua Georgieva lahkus enne meie arvamuste vahetuse lõppu ja äh, üritan siis vastata teatud küsimustele, näiteks härra Van Rompuy küsimuse kohta selle koht-, osas, miks äh, on nii suured erinevused riikide osas, miks osad riigid saavad, äh, kui ma võiksin nii öelda, suhteliselt kiiresti rahad kätte, samas kui teised peavad ootama märkimisväärseid summasid. nii et ma selle küsimuse annan kindlasti proua volinikule edasi ja ja saadan teile omakorda edasi tema vastuse Äh, rääkisime palju ka lisaväärtusest Euroopa investeeringute, Euroopa krediidi osas, et kas see, see on oluline konkurentsivõime suurendamiseks ja majanduskasvu taastamise hõlbustamiseks ning töökohtade loomiseks, et kas äh, siin ei ole mitte kulutusi, mis äh, ei ole väga olulised ja ma, ma mõtlen siin Kontrollikoja kontrollikoja arvamusele selle kohta, et me ei pea mitte lihtsalt raha kulutama, vaid kulutama nii, et sellest ka kasu oleks. ja, ja samas on pro-, Euroopa projekte, kus Euroopa Liidu osalus ja, ja projekt ise ei ole tõenäoliselt väga oluline töökohtade loomiseks ja majanduskasvu soodustamiseks. nii et me mõtleme kõigi nende küsimustele järgi ning meil on kavas eelarvekomisjonis korraldada seminar, mil arutame paljusid neid märkusi, mis täna kõlasid ning see toimub järgnevate nädalate vältel. võtan nüüd asja kokku, tänan teid kõiki osalemast, tänan sõna võtmast ning äh, tänan arvamust avaldamast. me näeme sageli, et äh, Strasbourgi ja Brüsseli vahel on äh, pikk vahemaani, kui me tahame, et äh, olukord muutuks võrreldes eelmise maiga, kus me nägime, et väga palju oli puudujaid ja ja väga valjusti kõlasid euroskeptikute hääled, siis peaksime me tugevdama oma suhteid, siis suhteid Euroopa Liidu ja kodanike vahel ning eh, eelarve küsimuste parem lahendamine kindlasti aitaks sellele kaasa. Eh, lisan nüüd, et eh, Yehudi Menuhini saalis on meil vastuvõtt esimesel korrusel, kui te saali ukse eest lähete trepist alla esimesele korrusele, siis oletegi Yehudi Menuhini saalis. ning meie töö plenaaristungil jätkub kell neliteist nelikümmend viis pärastlõunal. nii et äh, loodan, et kõigil on meeldiv lõunapaus, aitäh!